on äh, Hongkongi kadunud raamatukirjastajate juhtum. alustame autoritega ja kõigepealt saab sõna härra Pütikohver, palun, kaks minutit. aitäh, proua president. viie Hongkongi kirjastaja juhtum valmistab meile suurt muret, sest tegemist on juhtumiga, kus kõigepealt inimesed kadusid ja pärast täiesti müstiliselt äh, tulid välja Mandri-Hiinas ja me teame, et äh, see ei olnud nii mitte ainult selle viia kirjastajaga, vaid äh, on ka üks varem juhtum ühe ajakirjanikuga, kes kolumne kirjutas, täpselt samamoodi nagu ka kahe Hiina inimõiguste eest võitleva äh, advokaadi pojaga. ma loodan, et Euroopa Parlament äh, väga selgelt äh, toob välja selle, et selline ilmselgelt leviv praktika, kus inimesi röövitakse või sunnitakse tagasi pöörduma Hiinasse, on täiesti vastuvõetamatu. tahaksin välja tuua selle, et kaks äh, viiest raamatukirjastajast on Euroopa Liidu kodanikud ja sellepärast äh, räägime me siin tegelikult ka Euroopa kodanike juhtumist. ma usun, et äh, Hiina ametivõimud eksivad kui nad seda kõike läbi viivad. on üks vanasõna, millega öeldakse, et kivi, mille te üles tõstsite, see kukub teile endile varba peale ja mulle tundub, et täpselt see toimub praegusel hetkel ka Hiinas. see, mida Hiina ametivõimud teevad praegusel hetkel, õõnestab Hongkongi võimusid, õõnestab äh, ka seda põhimõtet, et üks riik, kaks süsteemi ja tegelikult õõnestab ka Hiina stabiilsust ja me peaksime Hiinale selgeks tegema, et Hiina rikub praegusel hetkel rahvusvahelist õigust. aitäh! aitäh, järgmisena härra Korra, palun üks minut. aitäh, proua president. Need, kes äh, Hiinas vabalt ütlevad, mida nad arvavad, neid on üha vähem, täpselt sama kehtib ka nende kohta, kes vabalt kirjutavad, mida nad mõtlevad. tsensuur on ilmselgelt Hiinas levinud ja siiamaani oli nii, et Hongkongis oli võimalik avalikustada äh, teoseid, mis Hiinas olid äh, keelatud ja nendes teostes muidugi Hiina võime äh, kritiseerida. meil on Euroopa Liidu-Hiina suhete aastapäev ees ja võib-olla peaks ka selle sündmuse valguses ähm, praegused probleemid välja tooma samamoodi peaks siis olema ka võimalik võidelda inimõiguste olukorra paranemise eest. meil tuleb ju hoolitseda selle eest, et demokraatia ja ka prokuratuuri sõltumatus oleks tagatud, et inimestel oleks võimalik vabalt oma arvamust avaldada. aitäh, järgmisena härra Pantseri, palun üks minut. aitäh, proua president viimase nelja kuu jooksul pole meil olnud enam teada, kuhu jäid neli kirjastajat, kellest kaks on Euroopa Liidu kodanikud, üks Ühendkuningriigi, teine Rootsi. ja nad on ilmselgelt Hiinas poliitilistel põhjustel vahistatud. Need juhtumid on ilmselgelt seotud režiimi kritiseerivate teoste avaldamisega. meil tuleb ähm, Hiinale öelda, et põhilistest inimõigustest tuleb kinni pidada ja välja tuleks tuua ka see, kui sallimatu on selles küsimuses Hiina juhtkond. me peaksime samamoodi välja tooma ka äh, selle, et arvamuse äh, vabadusi Hongkongis piiratakse on täiesti selge, et Hiinas on äh, tugev tsensuur levinud ja seda peab Euroopa Liit selgelt Hiina ametivõimudele ka välja ütlema. Uh, vabandan, aga sinise kaarti küsimusi esitada ei saa, sest aeg on otsas ja järgmisena saab sõna härra Kelam. aitäh, proua president, volinik eelmise aasta jaanuarikuus tuhanded inimesed avaldasid meelt Hongkongis selleks, et tõsta häält viie kadunud raamatukirjastaja kadumise pärast. Nad viidi nende tahte vastaselt mandri Hiinasse ja me kohe kindlasti jagame tuhandete Hongkongi kodanike muret selle pärast, kuhu need inimesed jäid ja kuidas neil läheb Äh, Hongkongi autonoomia on osa süsteemist üks riik, kaks süsteemi, äh, seal on tagatud arvamuse vabadus ja kodanike vabadused. me kutsume Hongkongi ametivõime üles, et ajakirjanikud, blogijad ja kirjastajad, nende õigused tuleb kaitsta ja me kutsume neid üles uurima inimõiguste rikkumisi ja lõpetama poliitilise sekkumise. aitäh, järgmisena härra Pelder, palun poolteist minutit aitäh, proua president. see arutelu, kus me räägime Hongkongi kirjutajatest ja China Morning Post on ka sellest kirjutanud, kõige kiiremini saab Hongkongist Hiina Rahvavabariiki siis, kui avad raamatupoe või hakkad raamatuid kirjastama. ma lisaksin sinna juurde veel selle, et eh, isegi ilma kehtivate reisidokumentideta on see võimalik. vaadake, kuidas eelmise aasta lõpus Li Po ära kadus, just niimoodi. ja poliitiliselt eh, ebasoovitavad isikud eh, kaovad üha rohkem ja rohe, rohkem ja sellepärast tuleks küsida, et kas South China Morning Posti uus äh, omanik saab ka kriitilisi sõltumatuid ajakirjanikke üldse tööle võtta. me ei tohi lubada Hiinal rikkuda kõiki neid põhimõtteid, inimõiguste põhimõtteid ja täpselt samamoodi ka üks riik, kaks süsteemi. isegi kui meie majanduslikud huvid on siin mängis, mängus, meie oleme siiamaani Hiina jätnud päris vabad käed, aga nüüd tuleb midagi selles osas ette võtta. aitäh, järgmisena proua Šanses Kaldentei, palun. suur tänu, proua juhataja. inimõigused on võõrandamatud ja jagamatud, see tähendab, et inimõigustest kinnipidamine peab olema tegelikult kõikide õigeste aluseks, ei saa olla nii, et ainult osasid huve kaitst-, õigusi kaitstakse ja teisi mitte vastavalt oma suvale kahjuks on järjest rohkem siin kojas äh, inimõigusi puudutavaid resolutsioone, mis keskenduvad ainult suure koalitsiooni poliitiliste õiguste kaitsmisele. meie olukord Euroopas on muidugi hoopis teine kui Hiinas, aga sellegipoolest tuleb tagada, et sõnavabadust kaitstakse ka seal seni ei ole see nii olnud näiteks raamatukirjastajate puhul, kuid lisaks sellele kannatavad iga päev ka näiteks homoseksuaalid Hiinas, ka see on inimõiguste rikkumine üle kolmesaja kahekümne tuhande sisserännanu päritolu naist äh, elavad äh, poolorjuses, kuigi on niinimetatud kodumajapidajannatena äh, tööle võetud. ka see rikub inimõigusi. kui me inimõigustest räägime, siis peaksime rääkima kõikide nende kaitsmisest. suur tänu, härra Faria, järgmisena palun üks minut. suur tänu, proua juhataja viis äh, ajakirjanikku, kes on tuntud Hiina režiimi suhtes kriitiliste kirjutiste eest, kadusid hiljuti Hongkongist. tundub, et tegemist on justkui Agatha Christie äh, mõrvanovelliga. Äh, sellega rikutakse üks riik, kaks ähm, süsteemi poliitikat pärast seda, kui kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal sai võimule uus võim, on järjest rohkem rikutud inimõigusi. ja tundub, et nüüd on astutud tõesti üle igasuguse mõistuse piiri, kui kaduma on hakanud raamatukirjastajad. sellega üritatakse niimoodi survestada Hongkongi autonoomiat. inimesed on vapralt võidelnud oma õiguste ja kultuurilise identiteedi eest ja on nüüd sattunud sellepärast surve alla on selge, et tuleb äh, öelda, et Hiina lihtsalt ei tohi niimoodi inimesi rõhuda. suur tänu, ülejäänud kõnelejad saavad nüüd sõna fraktsioonidest ja kõigepealt härra Venta, üks minut palun. suur tänu proua juhataja, proua volinik, Hiinas on tõsiseid probleeme. majanduskasv pole nii aeglane olnud viimased kakskümmend viis aastat. Taiwan'i valimised võitis demokraatia, kes tahab samuti vähendada Hiina mõjuvõimu saarel ja Hongkongis on öö, kummalisel kombel kaduma hakanud raamatukirjastajad. tundub, et nad on röövitud. röövitud sellepärast, et öö, see, mida nad kirjastasid, oli kriitiline Hiina võimude osas ja see on šokeerinud inimesi. jaanuaris olid tuhanded inimesed tänavatel ja võtsid sõna selliste inimröövide vastu. me räägime siin ju tegelikult äh, vabaduse tulevikust Hongkongis ja liberaalse üks riik, kaks äh, režiimi poliitika tuleviku osas. me tunneme tõsist muret ja kutsume üles Hiina ja Hongkongi ametivõime seda asja uurima. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Jolainen üheks minutiks. proua juhataja, seesama äh, süsteem, üks riik, kaks režiimi ja kahekümne seitsmes punkt äh, Hongkongi seadusandluses tagab sõnavabaduse Hongkongi piirkonnas ja seega on eriti murettekitav see, et ajakirjanikke on viimasel ajal rünnatud, kes on olnud võimukriitilised ja see müste-, müstiline raamatukirjastajate kadumine tekitab küsimusi rahvusvahelises üldsuses, kas need reeglid kehtivad Hongkongis täna või mitte. Need raamatukirjastajad ei ole teinud mitte midagi illegaalset, ei ole keelatud äh, režiimi kriitilisus ja me nõuame äh, seda, et äh, raamatukirjastajate saatuse kohta jagatakse infot ja niikaua, kuni nad ei ole rikkunud seadust, tuleb nad koheselt vabastada. me nõuame samuti ka komisjonilt ja Euroopa välisteenistuselt, et nad heidaksid valgust sellele juhtumile ja nõuaksid äh, raamatukirjastajate vabastamist. suur tänu ja nüüd vaba mikrofon, üritan anda sõna nii paljudele kolleegidele, kui see on vähegi võimalik. alustame kolleeg Peeterist. suur tänu, proua juhataja viie, viie raamat raamatu kirjastaja kadumine ühest ja sama, ühe ja sama kirjastaja ridadest on murettekitav. see näitab seda, et kirjastajad, selliseid ei sallita, kes on režiimi kriitilised. Need viis kirjastajat olid kuulsa kirjastuse liikmed eh, ja tegemist on kirjastusega, mis ei allu Hiina valitsusele. eriti tekitab muret Li Po juhtum, sellepärast et tema kadus eh, jäägitult oma kodust Hongkongist ülejäänud jäid kadunuks Lõuna-Hiinas. selline inimrööv, eh, seda lihtsalt ei tohi sallida, me peame tagama selle, et eh, arvamuste vabadus ei satuks surve alla. Hiina tegelikult trambib selliste sammudega jalge alla üks riik, kaks režiimi süsteemi ja see ei ole meie jaoks vastuvõetav. suur tänu, härra Marias! suur tänu, proua juhataja! kuu aega tagasi kadusid Hongkongist viis kuulsat kurjastaja, kirjastajat, nad olid äh, tuntud sellepärast, et nad olid Hong-, Hiina režiimi kriitilised Nad heitsid valgust kulissides toimuvale ja tõid päevavalgele mitmed skandaalid. paljud Hongkongis arvavad, et ähm, selle müstilise kadumise taga on äh, Pekingi ametivõimud ja sellepärast on ka tänavatele tulnud äh, meeleavaldajad. et siis äh, rääkida inimõiguste kaitse vajalikkusest ja me peamegi hukka mõistma sellise inimõiguste rikkumise ja nõudma seda, et sõnavabadus tagatakse ajakirjanikele, kirjastajatele. ja me peame tagama selle, et korraldatakse korralik juurdlus selle üle, et kus need inimesed on Pospešil järgmisena, palun. suur tänu, härra, proua juhataja, ma tahtsin tänasel arutelul sõna võtta selleks, et toetada seda resolutsiooni, mis on parlamendile esitatud. siin on kaks äh, olulist hoobu, esimesest asjast me oleme juba palju rääkinud, viie kirjastaja saatus on oluline, nad on kadunud äh, jäägitult ja Hiina peab äh, selgitama, kas äh, ka nemad on sellesse mängu äh, segatud, aga teine osa on täpselt sama tõsine kogu selles loos nimelt, milline on olnud kommunikatsioon Hiina ja Hongkongi vahel ja kas see üks riik, kaks süsteemi põhimõte täna veel püsib või mitte? Nende viie inimese saatus näitab seda, et see nii ei ole ja et Hiina üritab Hongkongi õigusi igal võimalusele piirata. meie peame toetama Hongkongi üliõpilasi ja opositsiooni esindajad, et nad võitleksid demokratsiooni eest edasi ja paremate õiguste eest. suur tänu, härra Castaldo, palun suur tänu, proua juhataja. Hiinas äh, ei ole täna kaduma läinud mitte ainult viis äh, kirjastajat, vaid äh, kadunud on samamoodi üks riik, kaks režiimi põhimõte, seda ei ole enam ja seda ei ole mõtet ka äh, väita, et see veel püsib. kõik, kes on režiimi vastased, kes on riim, režiimi suhtes kriitilised, satuvad surve alla. Need kodanikud on äh, maksnud väga kõrget hinda ja mina nõuaksin, et me lõpuks ometi nõuaksime seda, et üks riik, kaks režiimi süsteem ka hakkaks tegelikkuses kehtima. Hiina geopoliitiline kaal ei saa olla meie tegevuse juhiks me peame nõudma, et need inimesed vabastataks, inimesed, kes äh, lihtsalt kaovad, äh, see, selline asi läheb vastu kõikidele konventsioonidele, mille Hiina on alla kirjutanud ja Euroopa Liit peab oma õiguste kaitsmisel olema siiski järjepidev. suur tänu, härra Boltšak, palun. suur tänu, proua juhataja. mina isiklikult arvan, et äh, need kaks kirjastajat, kes viie kadunu seas on veel Euroopa Liidu kodanikud on ainult üks näide mitmetest juhtudest, mis tõestavad, et nii Hiinas kui ka Hongkongis inimõigustest ei hoolita. mõelgem sellele, mida Hiina lubas pärast seda, kui nad võtsid Hongkongi üle brittide kätest. ei tohi unustada seda, et Hongkongi rahvas oli senini harjunud sellega, et nende inimõigustest peeti kinni. Hiina aga ei ole absoluutselt oma lubadustest kinni pidanud, jalge alla alla trampinud inimõigused, igasuguse sõnavabaduse ja ikka ja jälle oleme, peame me nõudma Hiinalt seda, et nad peaksid kinni sellest, mida nad meile on lubanud, lubanud sellel hetkel, kui nad võtsid üle äh, Suurbritannialt. suur tänu, järgmine kõneleja. Hongkongis oleme me täna tunnistajaks põhiseaduse rikkumisele Äh, piiratakse kirjastajate tegevust, röövitakse neid, kes kirjastavad äh, kirjandust, satuvad surve alla, neile esitatakse valesüüdistusi, väidetakse, et nad on purjus peaga roolis istunud ja nii edasi, see kõik heidab valgust tänasele Hiina režiimile, nad ei pea isegi iseenda õigustest kinni ja kindlasti ei pea nad kinni üks riik, kaks süsteemi põhimõttest. sarnast asja oli näha ka paljudes teistes Euroopa riikides veel mõnda aega tagasi ja paljud seega leiavad äh, meist, et tuleb kaitsta kõiki neid inimesi, kes on sattunud sarnase diskrimineerimise alla ja seega ma toetan resolutsiooni punkti number üheksa, kus on öeldud, et Euroopa Liidu ja Hiina vahelised suhted äh, peavad lasuma tõhusal, avatul inimest, inimõiguste alasel dialoogil. suur tänu, sellega on vaba mikrofon läbi ja sõna annaksin äh, edasi siis volinik Kretsule. suur tänu, proua juhita-, juhataja, austatud Euroopa Parlamendi saadikud see, et meil ei ole piisavalt täpset infot viie raamatukirjastaja heaolu kohta, äh, kes oli siis seotud Mighty Current kirjastusega, on äh, meie jaoks väga murettekitav. kaks nendest inimestest on mm, äh, Euroopa Liidu kodi, kodanikud, Louis Bo Briti kodanik ähm, ja Linn Rongai, äh, Rootsi kodanik. Linn Rongai on oktoobri keskelt juba kadunud Taimaalt ja nagu Hongkongi ametivõimude juhid on öelnud, et tegemist on äh, Hongkongis kehtiva seadusandluse rikkumisega ja on tegemist eriti tõsise asjaga, kui tõesti Hiina on sekkunud Hongkongi tegemistesse, see tähendab seda, et rikutakse üks riik, kaks režiimi põhimõtet. sõnavabaduse kaitse on aluseks kõikidele vabadele ühiskondadele Hiina vastavad ametivõimud äh, Hongkongis ja Hiinas samamoodi peavad äh, läbi viima juurdluse, välja selgitama, mis tingimustel kadusid need inimesed ja kas selline asi vastab õigusriigile. kõrge esindaja Mogherini esindaja on võtnud sõna nende inimeste kadumise osas, kes siis läksid kaduma Mighty Current kirjastusest. kahekümne seitsmendal jaanuaril see avaldus tuli välja, me oleme pidevas äh, kontaktis äh, Hongkongi ametivõimudega, teeme koostööd Ungriigi, Rootsi ja Hongkongi delegatsiooni juhiga mm, Hongkongis äh, Euroopa Liidu esinduse juhiga ja ka Pekingi ametivõimudega. praegu ei ole meil selgeid vastuseid veel Hiina ametivõimudelt info äh, päringule vastuseks. Äh, neid päringuid on teinud äh, nii Rootsi kui ka Ühendkuningriik ja Euroopa Liit. me nõuame Hiina ametivõimudelt, nad selgitaksid kõikide Mighty Current Hongkong kirjastuse kadunud liikmete Äh, küsimust ja vastaksid Euroopa Liidu kodanike tõsistele nõudmistele selles küsimuses. suur tänu, proua volinik, seitse resolutsiooni eelnõud on jõudnud, jõudnud mei-, minuni.